ka mm, täiskogu veebilehel ning äh, see pannakse ka protokolli. ning ähm, ma sooviksin teid ka äh, teavitada, et olen vastu võtnud äh, koos nõukogu presidendiga teisipäeval kuus õigusakti vastavalt artikli seitsekümmend kaheksa ning nende õigusaktide ähm, nimed pannakse ka